kallid kolleegid, austatud daamid ja härrad, lugupeetud külalised. mul on suur au äh, anda üle meie selleaastane Saharovi mõttevabaduse auhind äh, härra Deni Mukwegele Kongo Demokraatlikust Vabariigist Euroopa Parlamendi nimel. Äh, härra doktor Mukwege, austatud daamid ja härrad härra no, doktor Mukwege, äh, palun uskuge mind, äh, et äh, täna on mul väga hea meel tervitada teid siin saalis ning ka paljusid teisi külalisi siin saalis, kes on võidelnud inimõiguste, inimeste väärikuse eest. Nende seas on Ukraina Euromaidani liikumise esindaja proua Jelisaveta Debiltilnikova, keda ma südamest tervitan meie parlamendis. Teie, proua Šepetelnikova ning teie kolleegid, teie sõbrad, Te olete ilmutanud tohutut julgust, pannud mängu oma elu Eh, oma kodumaa helge tuleviku nimel. Te tulite tänavatele, et võidelda eh, demokraatliku Ukraina eest eh, ning me soovime teile näidata meie toetust ning ka proua Dinara Junus, teie, proua Junus, olete täna tulnud Strasbourgi, et esindada demokraatlikku liikumist oma Teid on, teie nimel on saadetud siia teie esindaja, kuna te ise ei saa siin osaleda meie tseremoonial, kuna olete vahi all. proua Yunus on esitatud Saharovi preemia kandidaadiks, kuna ta on asutanud Rahu ja Demokraatia Instituudi ta on võidelnud vapralt äh, vabaduse ja demokraatia eest Aserbaidžaanis. Äh, Euroopa Parlament kutsub Aserbaidžaani valitsust üles äh, vabastama seda süütut naist, kelle tervislik seisukord on oluliselt halvenenud, tegema seda kohe. me kavatseme saada Aserbaidžaani parlamentaarse delegatsiooni äh, me tahtsime, et see delegatsioon külastaks proua Junost, see meil korda ei läinud. meile ei võimaldatud juurde äh, kohtumist proua Junusega ning äh, sellist suhtumist Aserbaidžaani valitsuse poolt me ei saa aktsepteerida. mul on väga hea meel, et proua Junuse tütar saab täna meie juures viibida Eh, austatud daamid ja härrad, eh, palju paremini kui mina seda teile kirjeldada eh, suudan, räägib härra Mukwege tööst lühikene film, mida me soovime teile näidata Äh, äh, see muljetavaldav ja liigutav film näitab stseene, see näitab seda, äh, millist tööd teie olete teinud, samas olete te väga tagasihoidlik inimene. Te olete pühendunud võitlusele rahu eest, te olete arst, kes väsimatult muretseb oma patsientide pärast ning kes püüab teha kõik, et leevendada nende tohutuid kannatusi. see viletsus, mille vastu te võitlete, need õudused, mille vastu te võitlete, on meile sageli kujuteldamatud ning ma ütleksin teile kõikide kolleegide nimel, me imetleme teid südamest, me austame teie tööd, seda tööd, mida te teete iga päev Te olete kartmatu mees. Te muretsete sõja kõige kaitsetumate ohvrite pärast, naiste ja laste pärast, nende pärast, kes on seksuaalse vägivalla ohvrid. Te olete leevendatud, leevendanud arvutute naiste ja laste kannatusi, te olete ulatanud neile abikäe, et leevendada nende valu Te süüdistate kartmatult neid, kes süstemaatiliselt kasutavad sõjarelvana seksuaalset vägivalda kaitsetute inimeste vastu ning te näitate ka, et see on strateegia seksuaalne vägivald on alati väga brutaalne, te mõistate selle selgelt hukka, sõnadele peavad aga järgnema ka teod karistamatus, mis valitseb sõjaliste konfliktide piirkonnas, tuleb lõpetada. vägistamistele tuleb teha lõpp. kui välistamised järgnevad sõjaväejuhtide käskudele, siis on tegemist sõjakuritegudega ning sellised sõjakuriteod tuleb ka kohtu ette tuua, kurjategijaid tuleb karistada und noch immer finden in der türkei massenvernichtungswaffen verwendet ikka veel leiavad Kongo demokraatlikus vabariigis aset massilised vägistamised. arvutud naised kannata-, kannatavad sama saatuse käes Süürias, Iraagis, Ruandas, Bosnia-Hertsegoviinas, paljudes muudes konfliktipiirkondades. peaaegu kõik need kuriteod on jäänud karistamata Euroopa Parlament kutsub Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsust nagu ka kõikide teiste riikide valitsusi üles võt-, kandma vastutust nende tegude eest. vägivallale tuleb teha lõpp, teha tuleb kõik selleks, et lõpetada ära karistamatus. me peame tegema kõik selleks, et naistel oleks juurdepääs õigussüsteemile austatud doktor Mukwege, Euroopa Parlament soovib äh, Sahharovi mõttevabaduse auhinna omistamisega teile tunnustada teie äh, tööd, teie võitlust naiste väärikuse nimel, äh, teie võitlust õigluse nimel teie kodumaal. ma loodan, et meil ühiselt õnnestub teadvustada seda, et välistamisi kasutatakse süstemaatiliselt sõjarelvana, tegemist on jälestusväärse kuriteoga, me peame ühiselt selle vastu võitlema, see tuleb välja juurida. eile, härra Mukwege, ütlesite te Euroopa Parlamendis sõnad, mis avaldasid mulle sügavat muljet. Te, doktor Mugabe teate kõiki neid naisi, tüdrukuid erinevates Euroopa Liidu liik-, riikides ja mujal on kannatanud seksuaalvägivallal. ma olen väga uhke selle üle, et mul on see au anda Sahharovi mõttevabaduse auhind üle härra doktor Mukwegele. härra doktor Mukwege, teil on sõna härra Euroopa Parlamendi president, daamid ja härrad saadikud, Euroopa Liidu rahvaste esindajad, austatud külalised. võtan suure alandlikkuse ja suure lootusega täna vastu prestiižse Saharovi auhinna mõttevabaduse eest sel aastal meenutasite te saja aasta möödumist Esimesest maailmasõjast. Euroopa arvas, et see sõda jääb viimaseks ja tsivilisatsioon saab võidu. kahjuks mitte. kolmkümmend aastat hiljem tuli esile jälle inimlik hullus. ja sellest ajast saadik olete te otsustanud elada rahus, elada koos ühiskonnas, mis on suunatud vabaduse ja jõukuse poole. tänases järjest ebastabiilsemaks muutuvas ühiskonnas, kus kriisikolded on lausa Euroopa Liidu läheduses, tahaksin teid eelkõige tänada, teid, Euroopa rahvaid, selle eest, et te tõite päevala, päevavalgele ka teiste rahvaste tragöödiat. Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas toimunud koledused. maailmas, kus muutuvad väärtused, kus vägivald on muutunud järjest igapäevasemaks, on väga raske olla dissident, äh, võidelda selle vastu Te olete püüdnud mitte ükskäikseks jääda inimkonna ühe kõige hullema katastroofi suhtes. Te olete kinnitanud, et te soovite kaasa aidata konfliktide lahendamisele Afri-, Ida-Aafrika järvede piirkonnas, te tahate kaitsta inimõigusi te, ja tahate selle võtta Euroopa Liidu välispoliitika prioriteediks ja selle auhinna andmisega soovite te suurendada nende naiste kannatuste nähtavust ülejäänud maailma ees, kes, kes on läbi elanud äh, kohutavaid äh, sündmusi. härra president see regioon, kus mina elan, on maailma üks kõige rikkamaid, kuid rõhuv enamus selle regiooni elanikest elab äärmises vaesuses, ebakindluses, halva juhtimise all. naiste keha on muutunud lausa eh, sõjarelvaks ning eh, vägistamist kasutatakse sõjapidamisvahenda, vahendina. selle tagajärjed on mitmesugused, perekond kui ühiskonna alltrakuke on purunenud, ühiskonna struktuurid hävitatud, inimesed on sunnitud orjuses elama või eksiili minema, jällegi tegutsema äh, sõjapidamise huvides ning sõjapealike hirmuvalitsuse all. Kongo riik ei ole suutnud kaitsta Kongo rahvast ega rahva põhivabadusi tagada, põhivajadusi rahuldada. härra president, iga päev kuuleb uutest inimlikest tragöödiatest minu riigis. alles eelmisel nädalal tapeti põhjakivus viiskümmend inimest mašeetetega. naiste üsad kisti lõhki, nende lapsed muudeti äh, vigaseks. ja alles pool, pooleteist viimase kuu jooksul sai minu piirkonnas surma kakssada inimest. nagu kõik inimesed tahaksin ma teie tähelepanu juhtida nendele kohutavatele kuritegudele. kuidas mitte vaiki olla? juba viisteist aastat olen ma näinud kirurgina iga päev selliseid koledusi. kuidas kaasata inimkond niisuguste tragöödiate vastu võitluses? kuidas mitte vaiki olla kui tõesti majanduslikud tingimused on äärmiselt rasked, kuidas võidelda selle vastu, et päästa iga ema, keda on vägistatud. ma võrdlen neid emasid oma emaga ja lapsi, keda on vägistatud, võrdlen oma lastega. mida teha? kuidas vaadata seda, kui isegi kuue-kuust last on vägistatud või tema keha on haavatud kuidas mitte reageerida? sadu tuhandeid naisi on vägistatud minu riigis, lapsi. samuti on konflikti tõttu surma saanud tuhanded inimesed. sellised lood tekitavad tülgastust igal pool maailmas aga nüüd on juhtunud nii, et sellised uudised on muutunud lausa igapäevaseks, arvestamata seda, et see puudutab inimsaatusi, ühiskonda, kus ei ole poliitilist vastutustunnet. härra president me oleme võtnud endale aja kasutanud oma jõudu selleks, et vägivalla tagajärgi likvideerida. tuhanded võivad kinnitada, et Kongo rahvas soovib rahus elada, soovib muudatusi, tuleb kiirelt reageerida. on olemas lahendusi, on olemas tõeline poliitiline tahe. oleme jõudnud kriitilise hetkeni koostöö, rahu ja julgeoleku raamleping, millele kirjutati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal alla Addis Abebas, ei saa jääda ainult paberile. ajalooliste partneritena pöördume teie poole, et saada abi, et tõesti see lootuse leping ka teoks saaks, et see rakenduks, et ta kasutaks kõik kõiki hoobasid, majanduslikke, finantsilisi, kuid poliitilisi ja diplomaatilisi samuti, et ka aidata kaasa Ida-Aafrika järvede piirkonnas, et laheneks konflikt. Kongo demokraatlikus vabariigis on riigi konsolideerimine ning julgeoleku tagamine kõige olulisem prioriteet. julgeolekusektori reform on üks kõige olulisemaid institutsionaalseid reforme ning Kongo riigi põhivastutus. Kongo riik peab kaitsma tsiviilelanikkonda, õiglus peab, eh, peab saama seatud jalule, et võidelda ja võidelda otsustavalt karistamatuse vastu ning naiste vägistamise vastu. ei tohi ohverdada rahu, ei tohi ohverdada majandusarengut ega ka inimõigusi. ilma leppimiseta ei ilma ohvritele abi andmiseta, ilma riigistruktuuride, eriti julgeolekustruktuuride puhastamiseta ei suuda me saavutada lõplikku leppimist ning tõe jalule seadmist. härra president, inimõigused on Euroopa Liidu põhiväärtus, aga need sarnased eesmärgid kajastuvad samuti Euroopa Liidu välispoliitikas, samuti rahu edendamine ning demokraatia e-, edendamine. ja see on oluline ka suhetes rahvusvaheliste partneritega, kuid reaalpoliitik näitab, et väga sageli tuuakse oma huvid ohvriks inimõigustele. seetõttu on oluline komisjoni projekt vastutustundliku maavarade kaevandamise kohta. see peab äh, nii toorainele kui ka lõpp-produktidele keskenduma, mida toodetakse siin Euroopa Liidus. me tahaksime väljendada siin oma soovi, et majanduspoliitika ja inimõiguste austamise vahel oleks suurem seos, et inimväärikus oleks ka majandus- ja finantspoliitika keskmes. meie riik on suure potentsiaaliga ja vastutustundliku kaubavahetusega, läbipaistva kaubavahetusega suudab Kongo kindlasti palju maailmale anda. muidugi tänu oma loodusressurssidele, aga samuti ka inimressurssidele, mida praegu ei ole piisavalt ära kasutatud sellises kontekstis, kus ei ole ei sõda ega rahu. härra president, see auhind on väga tähtis meie jaoks, sest me võitleme naistevastase seksuaalvägivalla vastu, oleme demokraatia õigluse teel ning me pühendame selle auhinna kõigile, kes on üle elanud vägivalla Kongo demokraatlikus vabariigis. me oleme veendunud, et muutused leiavad aset ka nende julgete naiste abil, kes on väärikad kes on meie igapäevatöö inspiratsiooniks. pühendame selle auhinna nendele, kes teevad päev päeva järel oma tööd selleks, et äh, Kongo muutuks, et tema institutsioonid muutuksid vastutusvõimeliseks. pühendame selle ka Pansi kõikidele inimestele, partneritele, kes, kellega me oleme koostööd teinud, kes meile mõtlevad, kes meid toetavad ÜRO humanitaarabi organisatsioonile, kõigile neile, kes on täna siin. üheskoos poliitikud, otsuse tegijad, kodanikuühiskond, mehed ja naised, me peame otsustavalt hakkama võitlema äh, vägistamise kui sõjarelva vastu, selleks, et üles ehitada parem tulevik meie lastele, lapselastele, et nad saaksid kasvada ja areneda, elada vabaduses ja helges tulevikus. härra president, austatud eurosaadikud, lubage lõpetada minu sõnavõtt pöördudes ka oma kaasmaalastele, äh, kaasmaalaste puhul, kes on siia tulnud. meie rahvas, Kongo Demokraatlik Vabariik on meie maa, tema inimressursid, institutsioonid, saatus, kõik sõltuvad meie vastutustundest. meie, Kongo rahvas, teeme ise oma seadused, õiguse omavalitsuse loome. et see kõik äh, teeniks kõigi huve, mitte ainult mõnede huve. ja Saharovi auhind on ka teie auhind. see näitab, et meilt on ära võetud õigusi, et meid on alla surutud, mõnikord tundub, et ähm, me ei ole suutnud ennast kaitsta, aga meil on õigus seda teha. meie teame, et Euroopa rahvad tahavad meid toetada meie võitluses rahu, õiguse ja progressi eest. täna Euroopa väljendab kogu maailma ees solidaarsust meiega, toetades meie püüdlusi inimväärika elu poole Kongos. ühendagem oma jõud, et rahu saaks jalule seatud, et õigus tagatud Kongos. meie riik on haige, kuid üheskoos oma sõpradega, sõpradega siit parlamendist saame me teda ravida tänan